Dear President, so, die Sitzung ist wieder. nii, meie istung on jälle alanud, lugupeetud kolleegid. eilse istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on olemas, kas kellelgi vastuväiteid neile? ei ole, sellisel